kaks kodukorras on võetud aluseks ja see küsimus on edastatud juriidiliste küsimuste komisjonile, õigusküsimuste komisjonile. ja on palutud ka teist lugemist. see on ära toodud ka meie viimase sessiooni protokollis protokoll artikkel kuus kaks järgi loetakse vastuvõetuks, kui saadikute rühm ei esita ettepanekut selle vastuvõtmiseks hääletamise teel. Need olid minu informatsioonilised teadaanned. ja nüüd läheme päevakorra juurde edasi. päevakorra projekt võeti vastu esimeste konverentsil üheksandal septembril valuseks artikkel üks kolm seitse kodukorras. päevakorra projekt on teile laiali jaotatud. nagu te teate, on meil ees vägagi oluline töö. möödunud nädalal toimusid volinike kuulamised ning sellel nädalal on meil plaanis hääletamised nende Euroopa Komisjoni volinikukandidaatide osas. homme on mul kõne, kus ma tutvustan oma poliitilisi prioriteete järgmisteks aastateks. samuti on ka komisjoni ähm, hääletus, siis on veel delegatsioonide küsimus, millega me tegeleme täna ja homm- ja kolmapäeval siis G kakskümmend on veel meie päevakorras, nõukogult on tulnud ettepanek ähm, eelarve osas, see tähendab seda, et meie päevakord on äärmiselt tihe. ja ma võtaksin selle järjekorras läbi ma ähm, praegu tegin ainult üldisi märkusi, aga kui keegi soovib midagi konkreetsemalt ähm, ähm öelda, siis andke märku.